Allora, kolleeg ja e kolleeg, riprendiamo le nostre votazioni. lugupeetud kolleegid, jätkame hääletamisega ning hääletame eh, härra Davidi ja Sivitši eh, raportit Euroopa naabruspoliitika kohta muudatusettepanekuid ei ole, panen hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. ja palju õnne raportööridele. nüüd äh, hääletame Sophie Intvelti raportit Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse poliitika ja hääletame esimest muudatusettepanekut, kes on poolt, kes on vastu äh,, erapooletud ja kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Avete votato tutte e tutti? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud muudatusettepanek on vastu võetud. ja sellega resolutsiooni ettepanek äh, muutub tühiseks ja me oleme nüüd ka hääletamise lõpetanud. soovin kõigile head isu ja jätkame hääletuste selgitustega.